η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σας... Lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud proua volinik, me alustame oma istungiga ja alustame kohe oma esimese päevakorrapunktiga täna tegu on proua McCarthy raportiga ja see käsitleb vahendusmenetluse direktiivi rakendamist liikmesriikides ja ja see puudutab siis direktiivi rakendamist ja kuidas kohtutes ta on rakendatud, alustame kohe ka arutelu ja kõigepealt saab sõna proua raportöör McCarthy neljaks minutiks, palun uh,. Well, I, I minutes, suur tänu, ma saan aru, et mul on kuus minutit, aga ma või, tulen toime ka neljaga. ma tahaksin tänada oma kolleegi komisjoni